ka liikmesriigi ametkondi. nüüd aga vastavalt päevakorrale nõukogu ja komisjoni avaldused ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõtte kohta. sõna saab äh, härra Kohut äh, nõukogu nimel. suur tänu, proua president. lubage esmalt tänada teid selle võimaluse eest rääkida Turbani konverentsist täiskogu eest, täiskogu ees ja mida on kindlasti jälginud mitmed tänased saalis viibivad saadikud. ettevalmistav töö äh, enne konverentsi oli väga keeruline, kuivõrd tervel real riikidel oli tõsiseid muresid seoses selle protsessiga, arvestades seda, mis juhtus aastal kaks tuhat üks arvestades nende muresid äh, selles osas, et äh, konverentsi kasutatakse viha ja sallimatuse avalduste tegemiseks, oli suhteliselt põhjendatud, üsna mitu liikmesriiki, sealhulgas ka Tšehhi Vabariik, äh, otsustasid konverentsilt lahkuda. mured leidsid kinnitust ühe ÜRO liikmesriigi avaldustes kohe konverentsi alguses. mitte ainult ei pidanud me seda täiesti vastuvõetamatuks vaid see läks otseselt vastu ka konverentsi mõttele ja vaimule. see on väga kahetsusväärne, kuid võib-olla ilmselt ka vältimatu. see intsident ja kõikidel liik-, kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste ÜRO saadikute lahkumine varjutas kogu konverentsi lõppdokumendi sisu. samas ajas ma arvan, et Euroopa Liidu panus ettevalmistavasse töösse peab väärima tunnustamist. see oli eriti nii seoses äh, lõppdokumendi ähm, ettevalmistamisega, kus Euroopa Liit mängis kriitilist rolli. vaatamata nendele katkestustele, millele ma viitasin, tõsiasi, et konverentsi lõppdokument äh, on üle võtnud kõik Euroopa Liidu peamised eesmärgid, on suureks saavutuseks lõppdokument tunnustab ja toestab inimõiguste raamistikku, eriti mis puudutab sõnavabadust ning see hõlmab üsna mitu meie nõud, nõudmist, näiteks nagu ka seda, et tuleks vältida igasugust viidet religioossele kuulumisele ning ka äh, Iisraelile viited. holokaust jäi teksti sisse. Euroopa liidu jaoks äh, on muidugi sellel konverentsil teatavad tagajärjed. me peame kindlasti vaatama, kuidas järgitakse nende kohustuste täitmist, mis riigid on võtnud. nõukogu on äh, väga mures rassismi ja ksenofoobia ilmingute osas. Äh, need on kindlasti kõige suuremad väljakutsed inimõiguste kaitses täna ma tean, et äh, Euroopa Parlament jagab neid muresid. Te olete olnud määrava tähtsusega paljuski seadusandluse ülesehitamisel selles küsimuses ja meie võis-, võitluses rassismi ja ksenofoobia vastu vastu, see on aga pidev võitlus, mis nõuab nii poliitilist tahet kui ka praktilisi samme kindlasti ka haridusvaldkonnas lisaks sellele jätkub vajadus äh, hoogustada dialoogi ja teineteise vastuvõtmist ning äh, vägivald äh, halvaks mõista. kuigi meil on märke selle kohta, et Euroopa Liidu seadusandlus on positiivselt mõjunud, on ülemaailmne võitlus globaalsel tasandil nende nähtude vastu suhteliselt aeglane ja osade riikide sammud on suisa olnud negatiivsed. me oleme näinud juhtumeid, kus tänane majanduskriis on hakanud rassistlikke ja ksenofoobilisi ilminguid äh, nii-öelda kütma Euroopas. Äh, rassismivastane poliitika on seega täna äh, märksa olulisem kui kunagi varem nii Euroopas kui ka mujal ning meie tegevus keskendub põgenikele, asüülitaotlejatele aga ka vähemustele, näiteks nagu mustlasvähemused. Euroopa Liidu seadusandlus on rassismi ja ksenofoobia osas äh, tugevatel alustel. mõlemad sellised nähtused lähevad vastu Euroopa Liidu aluspõhimõtetele. Euroopa Liit on korduvalt äh, hukka mõistnud ja tagasi lükanud äh, rassismi ilmingud ja teeme nii ka jätkuvalt. Euroopa Liit oma pädevuste raames, mis meile on antud aluslepingute raames, kavatseb jätkata rassismi ja ksenofoobia vastast võitlust nii Euroopa Liidu sees, aga ka läbi meie välistegevuse mujal maailmas. Euroopa Liidu sees on vastu võetud seadusandlus, millega keelustatakse kaudne diskrimineerimine religiooni, etnilise päritolu osas, nii töökohale juurdepääsu kui ka teenustele juurdepääsu osas diskrimineerimine teistel alustel, religioos, vanus, seksuaalne sättumus äh, on samuti keelustatud, eriti just nimelt töökohtadel. Euroopa Liit on äh, keelustanud ka nii-öelda viha lõhutavad kõned äh, televisioonikanalitelt ja teistelt avalikelt kanalitelt ning keelustanud igasuguse kuul-, kuulustusi, kuulumise viha õhutavatesse grupeeringutesse äh, Äh, mille eesmärgiks on siis diskrimineerida inimesi päritolu osas. samuti on äh, kuriteoks äh, ksenofoobsed sammud. rassism ja ksenofoobia on pideva poliitilise tähelepanu Euroopa Liidus, nagu ka meie dialoogides kolmandate riikidega, näiteks nagu Venemaa ja Hiina. me üritame tagada selle, et rassismi ja ksenofoobia küsimused laieneksid ka kõikidesse teistesse vald-, valdkondadesse. palju toimub rahvusvahelisel tasandil samuti, OSCE raamistiku all koordineerivad liikmesriigid oma tööd niimoodi, et viiskümmend kuus OSCE-s olevat riiki oma kohustusi võttes neid kohustusi hiljem ka täidavad ja alal hoiavad sama on olukord Strasbourgi Euroopa Nõukogus ning laiemalt ÜRO kontekstis. see kõik tähendab seda, et me oleme kollektiivselt pühendunud selles küsimuses edusamme saavutama nii omavahel kui ka meie rahvusvaheliste partneritega. ja see Turbani eh, konverents oli osa nendest sammudest, see ei olnud eh, sugugi lihtne, täiesti selge eh, on see, et varjutasid kogu seda tegevust need inimesed, kes üritasid konverentsi kasutada ära oma äh, Mm, äh, piiratud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. kuid me peaksime siiski tunnustama ka seda, et see konverents äh, viitas siiski vajadusele ksenofoobia ja rassismi vastu võidelda ja tugevdas veelgi meie pühendust, äh, mida jagavad meiega teisedki, et selle vaenlase vastu võidelda. suur tänu, komisjoni nimel nüüd härra Barrot. Euh, mesdames, messieurs les parlementaires, je me réjouis suur tänu, president, daamid ja härrad. ma osalen käesoleval arutelul suure rahuloluga. komisjon jälgis tähelepanekult äh, antud konverentsi ettevalmistust äh, ning kaalus Euroopa Liidu osalust seal. me võtsime arvesse Euroopa Parlamendi üleskutset selles suunas, et Euroopa Liit peaks Durbani konverentsi ettevalmistustöös aktiivselt osalema. inim-, ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioon ning, ning, ning teie üheksateistkümnenda jaanuari resolutsioon räägivad sedasama. nagu te teate, üheksateist riiki otsustasid sellel konverentsil mitte osaleda komisjon otsustas, et ta kinnitab enda osalemist vaatlejana, sest, sest me jagame enamuse liikmesriikide arvamust. Nemad arvasid, et Euroopa Liidu põhimõtted on konverentsi lõppdokumendis kaitstud. konverentsi lõppdokument, lõppdokument oli kompromissi tulemus, see ei ole ideaalne tekst aga sinna dokumenti ei kirjutatud sisse mitte midagi antisemiitlikku, ei mainitud ühtegi spetsiifilist riiki või piirkonda või religiooni. lõppdokumendi vastuvõtmine kinnitas veelgi seda, et ÜRO on pühendunud äh, rassismi ja diskrimineerimise vastasele võitlusele. see oli vastuseks taunitavatele katsetele teatud riikide poolt äh, kasutada seda konverentsi ära antisemiitlikel eesmärkidel. sellele reageeris väga karmilt ka Euroopa Komisjon. igatahes konverentsil toimunu ei vähenda kuidagi komisjoni pühendumust andmaks oma parimat rassismi ja ksenofoobia vastases võitluses. komisjon kavatseb ka edaspidi ksenofoobia, rassismi ja antisemitismi vastu võidelda ka väljaspool Euroopa Liidu piire nii palju, kui aluslepingud meile, meile seda võimaldavad. ning daamid ja härrad, isiklikult kavatsen ma jälgida tähelepanekut rassismi ja ksenofoobia alase raamdokumendi rakendamist. ma kavatsen jälgida selle dokumendi ülevõtmist meie põhiõiguste agentuur töötab ka selle nimel, ta jälgib äh, olukorra arengut ning me peame siin jääma endale väga kindlaks. me peame tagama, et ÜRO tulevased rassismikonverentsid ei saaks rikutud äh, sarnaste vihkamist ja rassismi kuulutavate kõnedega. tõsi on see, et konverentsi lõppdokument äh, võimaldab meil loota helgemat tulevikku, suur tänu! suur tänu, härra asepresident, nüüd kõigepealt fraktsiooni nimel kõnelejad, härra Tänak, Rahvapartei nimel. suur tänu! Iraani president härra Ahmadinejad ütles äh, rassismikonverentsil, et Iisrael on rassistlik riik väga lihtne on teda nimetada populistlikuks demagoogiks, kes otsib endale reklaami, aga ka minevikus on ta täiesti hämmastavalt kutsunud üles Iisraeli maamunalt pühkima ning Iisrael saab olema kindlasti tema nii ihaldusväärse tuumarelva sihtmärgiks. me peaksime sekkuma, võttes arvesse tema vihkamist juudi riigi vastu minu arvates on Iisrael täiesti mõistetavalt Euroopa Liidu liitlane ja tugev partner. Võt-, Äh, väga keeruline on leida mitmekesisemat ja sallivamat riiki kui Iisrael, kus on äh, armeenlased, juudid, araablased, armeenlased ja nii edasi. samuti võeti vastu Etioopia juudid kaheksakümnendatel Iisraelil on avatud äh, immigratsioonipoliitika, kutsutakse sinna juudi rahvusest inimesi üle maailma. samuti tuleb arvesse võtta Iisraeli araablasi. Nendel on demokraatlikud õigused ning nende elustandard on oluliselt kõrgem kui araabia riikides. härra Ahmadinejad üritab tegelikult endale tähelepanu tõmmata ning tähelepanu pöörata kõrvale Iraani kohutavast inimõiguste olukorrast Äh, Iraani ajakirjanikud on vangistatud, Iisraelis on ajakirjanikud vabad. Iraanis äh, tapetakse äh, homoseksuaale, noori inimesi, ka visatakse kividega surnuks, Iisraelis seda ei juhtu. Iraanis kiusatakse taga usuvähemusi, Iraanis mitte, Iisraelis mitte aga vaatamata kõigele sellele tahaksid meie koja mõned liikmed pigem kritiseerida meie liitlast Iisraeli, kui mõista hukka Teherani režiimi. Iisraelil on siin parlamendis ka palju sõpru, nagu näiteks mina, kes me oleme demokraatia poolt ja fanatismi vastu minu arvates on häbiväärne see, et Euroopa liikmesriigid saatsid delegatsioonid Turbanisse teades, et härra Ahmadinejad seal esineb ja tuleb välja oma absurdsete avaldustega, suur tänu! suur tänu, Euroopa Sotsiaaldemokraatide nimel proua Koomes, poolteist minutit, palun! tänan, proua president! on inimesi, kes ütlevad, et Urbani konverents oli edukas ja tõepoolest lõppdokumendis arvestatakse Euroopa Liidu jaoks viie olulise punktiga ning tuuakse välja ka üksmeele aspektid. aga kahjuks ei jää see dokument kõikide nende mällu, kes olid Genfis kohal me mäletame ka tulevikus neid suuri eriarvamusi, mis seal konverentsil lahvatasid niivõrd olulisel teemal. Euroopa näitas veel kord, et me oleme nõrk kogum ja sellel olulisel teemal me ühtsust üles ei näidanud, see tuli konverentsil täiesti selgelt välja. oleks olnud sümboolsem ja parem, kui kõik Euroopa Liidu riigid oleks lahkunud saalist Iraani presidendi provotseeriva kõne ajal ja olgugi, et toon äh, Washingtonis on muutunud, jääb üle tõdeda, et see konverents siiski ei kulgenud nii, nagu me oleksime soovinud. see kõne, mida peeti, oli suunatud maailma lõhestamisele ainult siis, kui me oleme ühtsed, oleme me tugevad, aga Euroopa Liit ei näidanud seda tugevust üles. ja kui äh, peetakse selliseid vihakõnesid, siis tuleb nendele ka vastavalt reageerida. proua Intvelt, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president. paar üldist märkust. mitte riigid ei ole rassistlikud, vaid inimesed äh, on rassistlikud. paljud iraanlased ei ole oma presidendiga ühel meelel ja minu meelest Euroopa magas maha oma võimalusi, olles vait, lõhestatud ja nõrk. ja nüüd äh, jäeti äh, lava Ahmadinejadi domineerida kes äh, kasutas seda rassismi levitamiseks. mina olin konverentsi boikoteerimise vastu, aga meil ei olnud Euroopa strateegiat, miks me olime lõhestatud, miks ometi? ja ma tahaksin nõukogult äh, sellele vastust ja ma olen esitanud ka vastava muudatusettepaneku seoses ühe raportiga, millest me räägime hiljem ühesõnaga, ma soovin nõukogult seletust selle kohta, et miks meil ei olnud Euroopa strateegiat, miks kakskümmend seitse liikmesriiki ei suuda kokku leppida strateegias, kui Lissaboni leping jõustub ja seda on nõukogu toetanud, siis ju peavad kakskümmend seitse liikmesriiki püüdlema rohkem ühistrateegia poole. ja veel üks märkus, mis puudutab äh, religiooni defineerimist minu arvates on murest tekitav, et ÜRO organ siin defineerib religioone, kutsub äh, siin üles lähtuvalt sellest äh, teatud äh, samme võtma, nii et minu arvates on täiesti murettekitav, et ÜRO selliste ütlustega välja tuleb. ja on irooniline, et ka siin kojas on raske kritiseerida, mitte solvata, aga kritiseerida äh, religioone. ja mina olen kirjutanud äh, koos kolleeg Kapatoga ähm, äh, muudatusettepaneku ähm, Obiolsi raportile, mis puudutab Vatikani tegevust AIDSi vastases võitluses. nii et veel kord, ma sooviksin nõukogult küsida selgitust selle kohta, et mida on tehtud Euroopa strateegia poole püüdlemisel proua president, palun pidage kõik äh, kinni kõneajast, sellepärast et täna pärastlõunal meil on väga palju raporteid ja me ei jõua nendega muidu ühele poolele. nüüd öö, äh, oleme me jõudnud vaba mikrofonini, on kaks sõnasoovi. kõigepealt proua Ennek. sooviksin veel kord toonitada, et öö, äh, Durbani konverentsi lõppdokument äh, võeti vastu ükmeel, üksmeelselt. see tekst äh, ei ole ideaalne, aga kajastab äh, läbirääkimiste tulemusi. mis puudutab Euroopa Liidu positsiooni, siis me peame jätkama läbirääkimisi, pöörama tähelepanu rassilisele diskrimineerimisele, võõra vihale, inimeste diskrimineerimisele lähtuvalt nende usutunnistusest me ei tohi äh, otsida vastuolusid, aga me peame tugevalt äh, reageerima viha õhutamisele, rassismi õhutamisele, selle, mida me kuulsime seal konverentsil. ma olen täielikult veendunud, et äh, kui Euroopa Liit ei kaitse tugevalt inimõigusi ja ei võitle rassismi võõravi vastu, siis Durbani konverents võtab äh, vale suuna. proua Flotre, palun jah, proua president, kahetsusväärne on muidugi see, et äh, rassismi ja ksenofoobia ohvrid äh, ei olnud Durbani konverentsi äh, tähelepanu keskmes ja seda tänu nendele skandaalsetele sammudele Iraani presidendi poolt tähelepanu mujale tõmmata. ja ma mõistan hukka sellise lõksu, mille Iraani president seadis, probleemiks oli aga pigem see, et mitmed Euroopa riigid sinna lõksu ka langesid. ma tahaksin tänada ka neid äh, Euroopa liikmesriikide juhte, kes siiski ei kaotanud lootust ja tegelesid edasi selle tule, tööga ja tulemuseks on küll mitte perfektne lahendus, aga siiski tõsine lahendus ja eesistujale küsiks, eesistujalt küsiksin, et milliseid jõupingutusi nad on teinud või ei teinud selles osas, et Euroopa Liit niimoodi oli lõhestunud äh, sellel konverentsil. nüüd aga siis äh, sõna juba nõukogule ja minister Kohut suur tänu, proua president. Euroopa Liit oli muidugi pühendunud täiesti eh, sellele konverentsile nii enne konverentsi kui selle ajal kui ka lõppdokumendi eh, loomisel, tagamaks selle, et see oleks nii tasakaalus kui võimalik ja austaks tänaseid inimõiguste norme, eriti mis puudutab sõnavabadust. Euroopa Liit eh, suutis saavutada ka selle, et Iisraeli ei toodud tekstis eraldi esile seda suuresti tänu Euroopa Liidu ühtsetele jõupingutustele jõudsime me äh, usaldusväärse tekstini, vaatamata tõsiasjale, et üsna mitmed liikmesriigid otsuseid mitte osaleda äh, siis riikidena. tuleb äh, siin ka lisada, et riigid, kes ei osalenud Durbani konverentsil, ei takistanud Euroopa Liitu kui sellist konverentsi osas sõna võtma eesistuja jätkas Euroopa Liidu osapoolte mm, tegevuse koordineerimist, sealhulgas ka kahe Euroopa Liidu äh, poolse avalduse äh, tegemist, millega liitusid kõik äh, liikmesriigid ja Rootsi avaldab need siis oma eesistumise ajal. ja lõppdeklaratsioonile andsid allkirja kakskümmend kaks liikmesriiki. Euroopa Liit peab nüüd mõtlema sellele, kuidas Turbani äh, Äh, tegevust toetada. tõsiasi, et kakskümmend kaks liikmesriigi kak-, vabandust, tõsiasi, et päris mitu liikmesriiki ei osalenud sellel konverentsil, ei tähenda seda, et me oleksime vähem pühendunud äh, inimõiguste eest võitlemisele, meil on väga selge äh, suund ees ja sellel suunal me ka edasi võitlema. ja muidugi ma mõistan äh, seda kriitikat, et lõpus me ega ka ettevalmistamise ajal ei leidnud ühtset seisukohta. kuid enne konverentsi jah, tõesti olime me täiesti lõhestunud, ühispositsiooni ei olnud. kuid siis saavutati pärast seda konsensus selles osas, et et Euroopa Liidu liikmesriigid käituksid seal siis mitte Euroopa Liiduna, vaid liikmesriikidena ja niimoodi nad ka otsustasid sealt saalist üksteise järgi lahkuda ja kohtusime juba ka välisministritega selles küsimuses pärast konverentsi ja lõpp, ja lepiti kokku, et õppetund oli tõsine ja et me peame tegema sellest omad järeldused, et järgnevatel aegadel siis vältida selliseid olukordi, kus tõesti me päästame välja lõhestututena. suur tänu ja härra Eh, volinik, teil on sõna, palun. suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest, eelmise aast-, eelmise nädala esmaspäeval sai eh, ÜRO Inimõiguste Nõukogust kirja Herrero Valdner, see oli suunatud ka Euroopa Liidu välisministritele, selles kirjas eh, viitab kõrgem esindaja sellele, mida kinnitati juba kaheksandal novembril eelmisel aastal Brüsselil Brüsselis Euroopa Parlamendi konverentsil, mis puudutas inimõiguste kaitset. proua Piile leiab, et oluline on tagada teatav ühtsus inimõiguste kaitse osas terves maailmas, eriti mis puudutab rassismivastast võitlust. proua Piile kutsub kõiki ÜRO liikmesriike üheskoos äh, rakendama ÜRO programme, mis on suunatud rassismivastasesse võitlusesse peaasjalikult äh, siis ka Turbani konverentsi lõppdokumendis viidatud programmide osas. ma olen seisukohal, et Euroopa Liit äh, peab äh, mõtlema, kuidas vastata sellele üleskutsele. igal juhul on Euroopa Liit olnud väga aktiivne rassismivastases võitluses. Euroopa Liit peab jääma järjekindlaks selleks, et rahvusvahelisel tasandil rakendusprotsess oleks piisavalt tõhu-, võimalikult tõhus ma jagan äh, teatavate, teatavaid seisukohti, mida ka siin täna väljendati, et äh, Euroopa Liidul oleks pidanud olema strateegia ja kui me oleksime olnud ühtsemad, siis me oleksime äh, kindlasti võitnud rohkem sellest, kui me oleks ühel häälel rääkinud ja oleksime võidelnud niimoodi selliste vastuvõetamatute sõnavõttude eest vastu ja ma tänan eesistujat selles osas, et ütles, et jätkutööd tehakse ja et äh, loodetavasti me, meie seisukohad äh, loodetavasti meie ühtsus on ka Lissaboni lepingu osa, lepingu vastuvõtmisega parem ja et Euroopa Liidu tegevused rahvusvahelises kontekstis on tulevikus äh, tõhusamad ja ma tõesti olen nõus äh, üsna mitme parlamendisaadiku seisukohtadega, et see selline lõhestunud äh, Euroopa Liit kindlasti ei olnud positiivne ja, ja sunnib meid mõtlema sellele, millised peaksid olema tulevikustrateegiad, et nad oleksid tõhusamad. Äh, suur tänu, härra Barrot! ja järgmine päevakorrapunkt see puudutab aastaaruannet inimõiguste kohta maailmas Euroopa Liidu poliitikat, härra Obiols on meie raportöör ja mulle tundub, et ta just jooksebki saali. härra Obiols, teil on nüüd neljaks minutiks sõna.